see on väga positiivne, kuid ilmselt on takistusi teel palju. ma olen siiski suhteliselt veendunud selles, et Ungari eesistujariigina teeb kõik endast, et see tee oleks võimalikult suvi, sujuv. proua Figueiredo.